komisjon katsub oma arutelud lõpule viia selles küsimuses kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta jooksul, aitäh! suur tänu, volinik Georgieva. arutelu on sellega lõppenud ja hääletus toimub täna kell kaksteist järgmisena on meil päevakorras härra Noiseri raport Euroopa Liidu arengukoostöö kohta, millega toetatakse eesmärki muuta energia kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks üldkättesaadavaks ja ma annan sõna kõigepealt härra Noiserile neljaks minutiks. lugupeetud härra president, lugupeetud proua volinik, kallid kolleegid, see raport äh, energiateenuste üldkättesaadavuse kohta äh, tuleb kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal väga õigel ajal, sellepärast et ÜRO kuulutas oma peaassambleel kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta rahvusvahelise ja alternatiivsete energiaallikate aastaks. minu jaoks on kaks mõistet äh, väga tähtsad, samamoodi nagu nende kolleegide jaoks, kes äh, valdkonnakomisjonis aitasid seda raportit koostada. esiteks, me tahame alternatiivseid energiaallikaid kasutada ja teiseks me tahame, et äh, kõigil peab olema juurdepääs nendele uutele energiaallikatele ja seepärast tuleb, äh, peavad need energiaallikad olema ka kõikidele sellised, mida nad saavad endale lubada. me tegime arengukomisjonis äh, suurepäraselt koostööd, eriti ka vabaühendustega nagu Practical Action Londonist ja, ja Rootsi Keskkonnainstituut Stockholmist ning ka meie sekretäriaat toetas meid väga selleks, et me saaksime universaalse kättesaadavuse alternatiivsete energiaallikate puhul tagada. tahaksin seda küsimust veel kord selgitada. üks koma kolm miljardit inimest elavad maailmas ilma elektrita, kaks koma seitse miljardit inimest äh, kasutavad toidu valmistamiseks tavapärast biomassi ja suur enamus nendest elab maapiirkondades, eriti Sahara tagustes äh, riikides ja Indias. toon ühe näite, Keenia. kakskümmend protsenti rahvastikust äh, kahekümne protsendi rahvastikust on elekter maapiirkondades aga ainult viiel protsendil. energiale juurdepääs ei tähenda mitte ainult valgust ja elektrit, vaid on võimalik endale süüa, keeta, küpsetada ja elamist äh, kütta kuid juurdepääs energiale ei ole siiamaani veel olnud milleeniumi eesmärkide hulgas, kuid ilma e-, energia kättesaadavuseta ei ole meil võimalik äh, inimesi aidata. seepärast ettepanek äh, raportöös, me peaksime kahe tuhande viieteistkümnendast aastast ka öö, äh, juurdepääsu energiale panema milleeniumi eesmärkide hulka. koolid, haiglad, noorte huvikeskused vajavad elektrit, ilma elektrita ei ole neil võimalik oma tööd teha. toidu valmistamine ja elamiste kütmine biomassiga tapab aastas miljoneid inimesi väga paljud valitsused Aafrikas on sellepärast äh, kivisöe kasutamise kliimakaitse äh, ja rahvatervise kaitse põhjustel keelanud, kuid tegelikult vaadatakse kuid sellegipoolest pigistatakse silmad kinni, kui rahvale kivisütt müüakse. sellepärast me soovime, et komisjon paneks, äh, seepärast on meil väga hea meel, et komisjon on selle energia juurdepääsevuse äh, juurt-, energia kättesaadavuse pannud oma eesmärkide hulka ja Euroopa Liidu liikmesriigid on üles kutsutud äh, kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks toetama energia üldkättesaadavust ja oma poliitikat vastavalt sellele välja töötama. Euroopa Komisjon on üles kutsunud äh, väikeseid äh, detsentraliseeritud energiaprogramme koostame sellepärast, et ainult niimoodi on võimalik jõuda tõesti kõige lihtsamate inimesteni ja neile tagada juurdepääs energiale. Euroopa Investeerimispank ja teised arengupangad äh, ei ole praegusel hetkel huvitatud väikestest detsentraliseeritud projektidest, seda tuleb muuta. energia üld juurdepääs energiale peab olema ka Rio eesmärkide hulgas ja peale selle peaks see olema, nagu öeldud, ka milleeniumi arengu eesmärkide hulgas alates aastast kaks tuhat viiskümmend. suur tänu, kolleeg Noiser ja nüüd vaba mikrofoni voor ja kõigepealt proua Pasescu. suur tänu, härra juhataja kaasaegsete elektritooniste kättesaadavuse parandamine aitab inimeste ela-, elukvaliteeti parandada ja iseäranis tähtis on see nende inimeste jaoks, kes elavad vaesuses. energia kättesaadavus peaks olema vaesuse vähendamise ja väljajuurimise arutelus tähtsal kohal. kaasaegsete energiateenuste raske kättesaadavus toob kaasa erilise raskuse naistele ja lastele ja äh, ma ter-, toetan seda mõtet, et seda käsitletakse Rio pluss tippkohtumisel ja et seda küsimust äh, räägitakse ka energiaprogrammi arutelude käigus Euroopa tasandil. erainvesteeringuid tuleks ligi meelitada selleks, et aidata äh, parandada energiateenuste juurdepääsetavust. samuti toetan ma ka taastuvenergia projektide toetamist, näiteks Rumeenias rohelise äh, energiatootjad kavatsevad investeerida kolmsada miljonit eurot rohelise energia sertifikaatidesse. suur tänu, järgmisena kolleeg Correia de Campos. Gostaria de referir que o acesso às energias renováveis ja suur tänu. tahaksin selgelt välja öelda, et äh, juurdepääs taastuvenergiale peaks olema üks Euroopa eesmärke, aga see ei ole mitte ainult Euroopa eesmärk, see peaks olema kogu maailma eesmärk. tõesti, taastuvenergia vallas on meie tehnoloogia edusammud äh, muljetavaldavad. kakskümmend aastat tagasi ei või oleksime, ei oleks me suutnud tänast olukorda äh, mitte mingil juhul ette kujutada aga ma arvan, et konkreetse eesmärgi püstitamine seoses taastuvenergia kättesaadavusega on hea mõte. Sahara, Saharast äh, lõuna poole jääv äh, Aafrika piirkond, äh, biomass on seal piirkonnas praegu ainukene kättesaadav energiaallikas, seda tuleb muuta samuti tuleb äh, äh, analüüsida äh, taastuvenergia osakaalu meie energiaarvetes. toetame komisjoni algatust selles vallas. suur tänu, kolleeg Correa de Campos ja nüüd kolleeg Randstorf. suur tänu, härra president. natukene aega tagasi võtsin osa arutelust Euroopa Liidu ja USA energiapoliitika kohta ja võin teile öelda, et USA-st on palju rohkem ära tehtud kui Euroopa Liidus, sellepärast et neil on selge eh, tahe ja korralik plaan välja töötatud, mida tõesti ka hakatakse ellu viima, meil seda ei ole. mida meil on Euroopa Liidus kõige rohkem vaja, on energiaallikate mitmekesistamine. meil on vaja otsida alternatiive alternatiivseid energiaallikaid, äh, nagu näiteks äh, bakterite geneetiline muundamine. see on midagi, mida ameeriklased praegusel hetkel teevad selleks, et äh, kasutada uut tehnoloogiat diisli tootmisel. meil on vaja ka ladustamise ja erinevate valdkondade ühendamise osas tööd teha. suur tänu! suur tänu, kolleeg Randstorf ja nüüd kolleeg Paška. Eh, suur tänu, härra president, härra Paška räägib mikrofonita. ma tahaksin härra Noiserit tänada tema toetab väikeseid detsentraliseeritud äh, projekte energia üldkättesaadavuse tagamiseks arenguriikides. tegemist on huvitava ja ambitsioonika kavaga, kuid Euroopa Liidul ei ole võimekust selliseid programme edasi viia. sellegipoolest Euroopa Liit võiks olla äh, üleilmsete projektide algatajaks äh, toetam-, äh, toetamaks äh, arenguriike ja siirderiike, selleks, et need riigid saaksid oma allikaid kasutada niimoodi, et äh, aidata arenguriike palju suuremal määral, kui Euroopa Liit seda üksi saaks teha, suur tänu! suur tänu, järgmisena kolleeg Meesaros. Köszönöm, elnök úr! A fejlődő országok körében súlyos probléma az energiaszegénység. Világszerte közel 1,3 arenguriigid seisavad silmitsi tõsise energiavahetuse probleemiga miljarditele inimestel puudub juurdepääs energiale oma igapäevaelus ja ma arvan, et see, seda probleemi me pole pidanud piisavalt tähtsaks probleemiks arenguprobleemide skaalal ja juurdepääs kaasaegsetele energiateenustele on otsustava tähtsusega arenguriikides, aga olukord ei ole paranenud kodumajapidamised kulutavad suurema osa sissetulekust kehva kvaliteediga kütmisteenustele ja neil puudub juurdepääs teistele energiaallikatele, riik neid ei toeta. uus tehnoloogia on olemas, meil on roheline energia, me teame, milliste võimaluste abil seda energiat viia vaeste kogukondadeni. uus tehnoloogia, nagu öeldud, on ju olemas. me peame Äh, töötama ülemaailmse fondi äh, välja, mis aitab neid inimesi ja aitab toetada investeeringuid ning vähendada maailmas vaesust. me peame endast parima andma selleks, et kahe tuhande kolmekümnendal aastal oleks kõigil võrdne juurdepääs energiale. suur tänu ja kolleeg Tikau järgmisena. Pe plan mondial, în jur de 1,3 miliarde de persoane, dintre care 84% trăiesc în mediul rural, nu au... Suur tänu! kaheksakümmend neli protsenti maailma rahvastikust elab maapiirkondades ning neil puudub juurdepääs elektrile. rohkem kui üks koma neli miljonit surmajuhtumit leiab aset tänu suitsu sissehingamisele ja kõike seda oleks võimalik vältida. kolm protsenti maailma investeeringutest äh, energia infrastruktuuri kahe tuhande kolmekümnenda aastani aitaks äh, meil üles ehitada kaasaegse äh, jätkusuutliku energiainfrastruktuuri, mis on hädavajalik arengu seisukohast. juurdepääs energiale kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks üle kogu maailma peaks olema meie eesmärk ja ÜRO meetmeid tuleb toetada suur tänu, kolleeg Tsikau ja viimasena vaba mikrofoni voorus saab sõna proua Vlašikova-Peenova, palun. suur tänu, härra president kaasaegsete üldenergiateenuste kättesaadavus on väga tähtis, ilma energiata inimesed äh, elavad vaesuses äh, ja ebainimlikes tingimustes. on olnud erainvesteeringuid äh, energia kättesaadavaks tegemisel, kuid on vähe arenguriike, kus on vaestele tagatud energiale juurdepääs. erasektorit tuleks julgustada rohkem sellest valdkonnast huvituma. Euroopa Liidu energiafond on ainus fond, mida on võimalik investeerida energiavaesuse vastasesse võitlusesse sellegipoolest ei ole mitte mingit äh, tagatist, et see fond ka tulevikus püsima jääb. poliitiline tahe ja finantsvahendid tuleb tagada selleks, et Euroopa Liidul oleks ka oma roll äh, energiale juurdepääsu tagamisel. suur tänu ja nüüd proua volinik Georgieva, palun. suur tänu, härra juhataja. austatud Euroopa Parlamendi liikmed komisjonil on hea meel äh, härra Neuseri raporti üle. ja me oleme niisama pühendunud sellele eesmärgile kui teie. tahame, et juurdepääs energiale oleks kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks tagatud ning et me suurendaksime oma panust selle eesmärgi saavutamisel. me teame, kui oluline on taastuvenergia arengu ja kui oluline on energia Ähm, rahva tervise, tervishoiuteenuste, toiduohutuse äh, ja, ja nii edasi edendamise valdkonnas ja puhas energia aitab meil ära hoida veel täiendavalt äh, saastumise riski, mis omakorda seaks ohtu mm, äh, rahva tervise. toetame komisjoni strateegiat ja, ja see nagu kus on toonitatud energia erilist rolli arengus toetame ÜRO äh, jätkusuutliku energia äh, algatust äh, ja volinik Piibalksil juhib töögruppi, mis teeb koostööd peasekretäri, ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooniga. ja meie eesmärgiks on tagada edu kõige suuremate väljakutsete osas, millega me silmitsi seisame ja mis on omavahel seotud, nimelt vaesuse vähendamine ja kliimamuutuse vastane võitlus. ja meie tegevus aitab mõlema eesmärgi saavutamisele kaasa. komisjon on olnud läbirääkimistes aktiivne ja meie oleme ühed olulisemad tegijad selles töös. meie oleme maailma suurimate, suurimaks doonoriks, kuuskümmend protsenti arengurahadest tuleb Euroopa Liidust ja seetõttu ja kuna äh, Maailmapank, olen rääkinud Maailmapanga äh, esindajatega, võin teile kinnitada, et just nimelt tänu Euroopale äh, püstitati esimesed taastuvenergia eesmärgid üldse kuid meie oleme ka riikide rühm, ainus riikide rühm, kes on juba energiatõhususe ja taastuvenergia eesmärkide öö, osas oma lõpliku jah-sõna antud, meie ülesandeks on teha uued algatused Riia pluss kontekstis ja ma olen veendunud, et volinik Piibalks töötab selle küsimuse kallal ning pöö, püüdleb rahastamiskohustuste vastuvõtmise poole. tahaksin tänada teie koda selle rolli eest, mida teie olete mänginud õigusaktide vastuvõtmise protsessis selles teemavaldkonnas taastuvenergiapõhised mittetsentraliseeritud äh, lahendused äh, on parimaks võimaluseks, et tagada juurdepääs vae-, energiale vaeste hulgas. Äh, Niger ja teised vaesed riigid on piirkonnad, kus me peame keskenduma tõesti energialahenduste leidmisele, kuid peame tõdema ka seda, et nende riikide puhul on oluline ka juurdepääs veele tähtsal kohal ja meil võivad olla mitmed eesmärgid, mida võime saavutada Äh, nende samade detsentraliseeritud lahenduste abil. Äh, üld, me ei plaani kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal teatist äh, ülemaailmse energia kättesaadavuse kohta, kuid keskendume kogukondade rollile energia jätkusuutlikkuse küsimuses ning kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks tahame tagada energiateenuste kättesaadavuse. töötame ka mehhanismi kallal, mille abil arenguriigid saavad liituda süsteemiga, mis pakub neile tehnilist abi ja ekspertteadmisi eh, ning aitab neil oma liikmesriigi, oma riigi strateegia välja töötada see näitab, kui pühendunud me sellele valdkonnale oleme ning loodetavasti meelitab ligi ka erainvesteeringut. Eh, ma näen, et härra Noiser on meie analüüsiga nõus. komisjon kavatseb teha koostööd nende eesmärkide saavutamise nimel ja ma tänan meie teie koda pühendumuse eest sellele teemale ning äh, meie hea koostöö eest, aitäh! suur tänu, volinik Georgieva, arutelu on sellega lõppenud ja hääletus toimub täna kell kaksteist järgmine päevakorrapunkt on äh, kolleeg Schmidti raport iga-aastase maksureporti, raporti kohta ja kõigepealt saab sõna raportöör neljaks minutiks. Mm, suur tänu, härra president.